new one with only six reports. Okay, sorry. Przechodzimy, drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, do... Daamid ja härrad, jätkame oma istungid ja jätkame seda hääletuse seletustega. Seletame siis pärast neid hääletusi, mida just lõpetasime, kõigepealt siis äh, hääletuse seletused äh, härra Davise raporti kohta, mis puudutab konkurentsivõimelist äh, vähese CO2 heitmega majandust aastaks kaks tuhat viiskümmend ja kõigepealt saab sõna minutiks härra Kaminski. president lugupeetud saadikud, loomulikult on need eesmärgid, mis raportis on äh, kavandatud, äh, väga helded eesmärgid. keskkonnakaitse on midagi sellist, mis peaks ühendama meid kõiki samas tuleks tähelepanu juhtida sellele, et viimasel ajal on Euroopa Liidus tehtinud äh, suundumus äh, kus äh, väga vähe tähelepanu pööratakse keskkonnasõbralikele lahendustele äh, ja äh, kõige suuremad maailma saastajad Euroopa Liidu eesmärke ei jaga, näiteks Hiina. samuti ei saa ignoreerida asjaolu, et Euroopa Liidus maksavad selliste üllaste eesmärkide eest kõige rohkem Äh, nõrgemalt arenenud riikide majandused. seetõttu on nende, äh, seega ma ei saanud hääletada selle raporti poolt. aitäh ja nüüd äh, üheks minutiks Francesco de Angelis. aitäh, president selle raporti heakskiitmine peaks aitama suurendada investeeringuid ning tagama sel moel Euroopa tööstuse tulevikku. me peame stimuleerima oma tööstust ning edendama investeeringuid selleks, et edendada majanduskasvu ning samal ajal vähendada CO2 heitmeid. on väga oluline, et me samas aga ei vähendaks Euroopa Liidu konkurentsivõimet, otse vastupidi, me peame oma konkurentsivõimet tugevdama. seetõttu peame me tegema jõupingutusi taastuvenergiaallikate kasutusele võtmisel, samuti peame säästma ja investeerima keskkonnasõbralikku energiasse. meil on vaja tegutseda, kui me ei taha maha jääda ja me peame üle minema sõnadelt tegudele, meil on vaja tõelist rohelist majandust, mis edendaks jätkusuutlikku majanduskasvu. aitäh! ja nüüd härra Soonik, üks minut, palun. aitäh. Äh, kui kõnelda komisjoni teatisest, millele härra Davise raport põhineb, äh, ma räägin siis teatisest vähese CO2 heitmega majanduse kohta aastaks kaks tuhat viiskümmend, tahaksin rõhutada kahte asja. me peame kõigepealt arvestama selle, nende heitmete vähendamise kuludega ja ähm, äh, arvestama peame ka selle ebakindlusega, mis äh, tööstuse arvates praegu valitseb. tööstus vajab selgeid signaale selleks, et investeerida. Äh, samas sellesama teatisega me muudame neid kokkuleppeid, mida me aastaid tagasi CO2 osas sõlmisime tööstus on aga äh, oma investeeringud just nimelt nende kokkulepete alusel teinud, oma investeerimisplaanid. kas see on tõesti selline õiguskindlus, äh, millest me räägime? mitte kõik äh, kahe tuhande kaheksanda aasta kokkulepped ei ole veel jõustunud ning meil on veel vaja kokku leppida mitmete pakettide osas, seega on praegu liiga vara seada uusi CO2 vähendamise eesmärke ja härra Pielan üheks minutiks nüüd. Äh, president, äh, mina hääletasin selle poolt, et raport tagasi lükata. Äh, mulle tundub, et see strateegia, mida siin raportis käsi, käsitletakse, on üsna veider. Poola valitsus hääletas selle vastu kõik kokkulepped äh, peavad äh, jõustuma alles ju kolm aastat pärast kliimaläbirääkimisi. me ei tea aga, milline järgmisel aastakümnel Euroopa majandus üldse on. Äh, süsiniku heitmete vähendamine tegelikult on Poola majandusele väga kahjulik, sellepärast et me kasutame väga palju süsinikku sisaldavaid kütteaineid sellel, sellel määrusel on väga suured kulutused ja need vähendavad äh, Poola inimeste elatustaset. ja seetõttu ma ei ole nõus, et äh, komisjon nii passiivselt teg-, tegutseb ja seab liiga kõrgeid CO2 vähendamise eesmärke. härra Jaar, üheks minutiks. aitäh, president me ei, me oleme kliimakaitseks seadnud väga olulised äh, eesmärgid, aga ma arvan, et äh, üleminekust äh, vähese CO2 heitmega majandusele ei piisa ja tegelikult me isegi läheme vales suunas. me peame kõnelema oma ressursside kaitsest ning nende hoolikast kasutamisest Äh, me ei saa sinna lihtsalt äh, konkreetseid sektoreid vastutavaks panna, näiteks põllumajanduses on eesmärgid äh, seatud väga kõrged, neid ei saa kuidagi teadli-, teaduslikult põhjenda, põhjendada, samas meil on vaja üha rohkem toiduaineid, põllumajandus ei ole osa probleemiks, põllumajandus on osa lahendusest, sellepärast et põllumajandust saab läbi viia nõndanimetatud suletud ringides, nii et, et mõju keskkonnale pole väga suur, aitäh! ning järgmisena saab sõna proua Pasescu. palun, proua Pasescu Äh, suur aitäh, president, mina hääletasin selle raporti poolt, äh, sellepärast et ma toetan Euroopa Liidu panust äh, rahvusvaheliste kliimamuutumise lepingute vallas. ma arvan, et Euroopas on pikemas perspektiivis seda kava vaja, eriti kui me arvestame Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat. sellisel moel suudame tagada jätkusuutliku majandusliku kasvu ning energiastrateegia minu riik toetab neid põhimõtteid, mis siin dokumendis välja on toodud ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Rumeenia ning teised Ida-Euroopa riigid äh, äh, peavad säilitama äh, need tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal seotud eesmärgid ning nendes liikmesriikides on saavutatud suuri edusamme CO2 heitmete vähendamisel samuti leian ma, et me peaksime seda programmi selgitama eh, see, selles osas, mis puudutab eh, nende üle, ülemääraste heitekvoodide müümist ning me peame arvestama kõikide võimalustega, nii et, et me saavutaksime võimalikult laia üksmeele liikmesriikide vahel. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Kelly. üks minut. aitäh, president siin raportis on väga palju häid soovitusi, aga samuti väga palju vastuolulisi soovitus, soovitusi. lõppkokkuvõttes äh, mõlema, äh, enamus neist lükatakse tagasi ja ma arvan, et praeguseks me oleme jõudnud äh, üsna hea kokkuleppeni, me meil on vaja konkurentsivõimelist majandust, me oleme praegu majanduskriisis ja kui me tahame sellest välja tulla, kui me tahame, et Euroopa majandus kasvab, on meil vaja töökohti, meil on vaja uusi tööstusharusid ja me peame olema maailmareinil konkurentsivõimelised. ja loomulikult peame arvestama ka keskkonnaga, mõned ettepanekud tegelikult kahjustavad meie majandust ja mõned mõned neist ei lükatud tagasi. Euroopa jaoks kõige olulisem on aga see, et teised riigid nagu India ja Hiina ja tegelikult kõik maailma riigid peaksid tegutsema globaalselt, peaksime ühiselt lahendama ühiseid probleeme, aitäh! aitäh ja nüüd härra Tänok president koos ülejäänud ECR fraktsiooniga jäin erapooletuks selle raporti hääletamisel Äh, tegemist on hea mõttega, näiteks see aitab võidelda kliimamuutuste vastu ja säilitab meie süsivesiniku ressursse. aga ma tahaksin, et komisjon tõesti võtaks kasutusele meetmed, mis oleksid vajalikud äh, äh, eesmärkide saavutamiseks, aga mitte liiga kiiresti ja samuti ma kutsun komisjoni üles kasutama neid radikaalseid sekkumismeetmeid, et heitmetega kauplemise süsteemi puudujääke korrigeerida Äh, siin äh, näiteks väga palju on viimasel ajal räägitud lennunduse kaasamisest heitmetega kauplemise süsteemi äh, meie fraktsioon leidis, et see, mis meile kompromisspaketis välja pakuti, oli siiski vastuvõetavam kui esialgne versioon, aga me siiski ei saa leppida selle kliima süvalaiendamise sätetega, eriti põllumajanduse valdkonnas ja regionaalse rahastamise valdkonnas ja seetõttu me jäime erapooletuks, aitäh. aitäh niisiis äh, nüüd läheme edasi diskrimineerivate veebilehekülgede äh, raporti juurde ja härra Kaminski, üks minut, palun. see, mis äh, Hollandis hiljuti aset leidis, kus üks erakond, mis toetab Hollandi valitsust, kasutab vihkamist Äh, sisserändajate suhtes äh, Kesk- ja Ida-Euroopas ja kasutab seda oma poliitilistes huvides. Äh, sellele oleme me väga tugevalt vastu, mul on äh, väga hea meel näha, et Hollandis juhtunud on te tekitanud sellise vastuseisu Euroopa Parlamendis. kahjuks aga on, äh, leiab selliseid sündmusi aset mitte üksnes Hollandis, vaid ka mujal, näiteks äh, Poola äh, sisserändajate teemal kuuleb kriitilisi noote ka Ühendkuningriigis ja neid muideks, sellist kriitikat toovad kuuldavale erakondade liikmed, kes ka siin parlamendis on esitatud, nii et, et ma kutsun kolleege üles lõpetama see poolakate vastase vaenu õhutamine, härra Hännanit näiteks härra. niisiis, ähm, me siin võtame vastu igasuguseid deklaratsioone ja resolutsioone, näitamaks, et me oleme tsiviliseeritud ja inim-, inimlikud, aga need resolutsioonid ei muuda tegelikult midagi. mida hullemaks kriis väljaspool muutub, seda rohkem me sellest räägime äh, kriis äh, levib äh, Vahemere ääres ning meie siin räägime mingist Hollandi veebileheküljest ja me isegi äh, ei mõista hukka selle veebilehe autoreid, kui, kui me oleme pööranud neile rohkem tähelepanu, kui nad väärivad, aga kuidas on tegemist erakondadega, kes on sellega seotud, kuidas on lugu Hollandi peaministri erakonnaga, jah, ta võiks ju protesteerida, aga kui ta hakkaks kogu aeg reageerima sellele, mis toimub teistes erakondades ja millega ta nõus ei ole, siis tal ei ole muud, siis tal ei jäägi muuks aega, aga ta peab ju riiki juhtima Äh, meil siin lihtsalt, äh, kui ühte, ühte rühma kritiseeritakse, siis peab teine reageerima ja nõnda edasi. Äh, ma arvan, et meisse suhtutakse palju tõsisemalt, kui me sellises, sellisest enese ja ennast õigustavast resolutsioonist loobuksime ja keskenduksime asjadele, mis tegelikult ka maailmas mingit mõju omavad, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Sogor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 Äh, olukord äh, on äh, ühes Euroopa Liidu asutajariigis tõesti väga huvitav, tegemist on riigiga, kus on väga tugevad demokraatlikud traditsioonid ja väga tugevad libera-, liberaalsed traditsioonid. ning ma räägin tõesti nüüd Hollandist, kus meil on siin täiesti ksenofoobne veebilehekülg, mis tegutseb valitsuse vaik-, vaikival nõusolekul, sellel veebilehel õhutatakse vägivallale teise liikme, vihkamisele teise vägivalla, teise liikmesriigi kodanike vastu, vastu ja isegi kui see ei oleks põhjendatud, isegi kui veebileht oleks suunatud äh, mitte Euroopa Liidu kodanike vastu, aga arvestades, et tegu on Euroopa Liidu kodanike vastu suunatud veebilehega, siis me kindlasti peame midagi tegema, ärgem lõhestagem Euroopat headeks ja halbadeks kodanikeks, sellepärast et praegusel ajal on meil vaja rohkem solidaarsust, rohkem Euroopat ja meil ei ole vaja viha õhutada. aitäh! nüüd äh, saab sõna äh, proua Nikolai. aitäh, see resolutsioon on resolutsioon, mis tähistab äh, millegi algust. tegemist on esimese resolutsiooniga, mis mõistab hukka ksenofoobset veebilehekülge, kus õhutatakse viha teatud Ida-Euroopa riikide vastu ja minu arvates on selline asi esmakordne me räägime Hollandi puhul koalitsioonivalitsusest, kus on kristlikud demokraadid ja liberaalid valitsuses ning selline valitsus tegelikult lubab sellel veebilehel eksisteerida. me ei taha seda teemat politiseerida, me ei taha põhjustada siin vaenu erakondade vahel, aga, aga kristlikud demokraadid ja liberaalid vastutavad ning ma arvan, et Äh, läbi kodanikuhariduse kampaaniate, äh, läbi asjade kontrolli all hoidmise me võime sellised asjad lõpetada. sellised asjad ei peaks juhtuma eriti kriisi ajal, sellepärast et äh, kriisid võivad kärpida demokraatlikke õigusi Euroopa Liidus. aitäh, aitäh ja nüüd üheks minutiks saab sõna Susanna Roitova by také mohlo být označování obchodů a třetím viditelné označení na oděvech všech východo a středoevropanů. tõlget ei ole öeldakse tšehhikeelset tõlget ei ole. Uh, kas nüüd on asjad korras? jah kõik on korras te võite uuesti alustada. kolleegid Äh, tegemist on tõesti hoobiga demokraatia pihta, kui väga demokraatliku riigi valitsus äh, ei suuda äh, võidelda sellise ksenofoobse veebilehe vastu, veebilehe vastu, mis ässitab vih-, viha. see võib viia selleni, et Kesk- ja Ida-eurooplased lihtsalt hakatakse ründama ja häbimärgistama, me ei tohi sellist olukorda Äh, taluda, me peame avaldama Hollandi peaministrile survet, teatud juriidilisi samme tuleb astuda, sellepärast et tegemist on diskrimineerimisega, äh, tegemist on äh, millegiga, mis on vastuolus nende vabadustega, mis meil Euroopa Liidus on. Hollandi valitsus ei ole juba kakskümmend äh, aastat midagi ette võtnud, on ära kasutatud olukorda Kesk- ja Ida-Euroopas, Hollandi valitsus on investeerinud Poolasse, äh, inimesed on ostnud endale suvekodusid äh, Tšehhi Vabariigis näiteks ja ma tean, et enamik Hollandis on sellise ksenofoobse poliitika vastu. aitäh, härra Stadler järgmisena. president mina hääletasin selle resolutsiooni vastu lihtsalt sellepärast, et mina leian, et igal Euroopa Liidu kodanikul ja ka väljaspool Euroopa Liitu on õigus Äh, tegutseda nii nagu tahab ja kasutada kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid kaebuste avaldamiseks, olgu selleks siis internet või massimeedia. Äh, varasemal ajal tehti seda ajalehtede kaudu ja mitte keegi ei tohi talle hakata poliitilist korrektsust peale suruma. aga ma olen nõus härra Kaminskiga, et on vale Äh, näidata näpuga konkreetsete rahvaste peale, eriti kui on tegemist veel Euroopa Liidu liikmesriigi rahvastega ja mainida ka sellel veebilehel konkreetselt Poolat. minu kogemused äh, Austrias on olnud teistsugused ja äh, kuritegevus ei ole kuidagi seotud inimese rahvusega. kuritegevus on oma iseloomult rahvusvaheline. aitäh ja härra Jakolino, üks minut, palun aitäh, äh, president. Äh, resolutsiooni eelnõu, mis käsitleb sellist teemat, äh, on kahtlemata kasulik jah, meil tuleb võidelda diskrimineerimisega, ükskõik kus see ka ei esineks. samuti tuleb meil vaadata Äh, olukorda perede taasühinemise vallas. Äh, tegemist on olulise teemaga ja tõesti, me peame vaatama kogu integratsiooni teemakat, teema, temaatikat, meil on resolutsioon kolmkümmend kaheksa ning äh, me kõik räägime ju äh, Euroopa kodakondsuse aasta tähistamisest aastal kaks tuhat kolmteist, nii et, et seda silmas pidades peaksime igasugused takistused kõrvaldama. internet loomulikult on väga oluline vahend teadmiste levitamiseks, aga on olulisi standardeid, millest kasutajad peavad kinni pidama. suur aitäh, järgmiseks proua Pasescu president, ma pidin äh, täna siin sõna võtma, sest esimeeste konverents otsustas, et ainult fraktsioonide juhid äh, saavad avaldada selle koha pealt oma arvamust debati käigus, mis tähendas seda, et teised parlamendisaadikud, äh, nende väljendusvabadust piirati me ei saa lubada selliseid solvavaid ksenofoobseid märke, mis meile külge pannakse, sellepärast et me oleme sündinud Ida-Euroopas. viimase aasta jooksul, aasta jooksul on see kaasa toonud holokausti, Srebrenica massimõrva, nüüd nägime me massimõrva Norras, on äh, häbiväärne ja argpükslik, et Hollandi valitsus, kelle esindajad on siin samuti äh, esindatud, äh, ei ole ennast distantseerinud PVV-st, me ei saa kuidagi õigustada ekstremismi, diskrimineerimist, ksenofoobiat ja äh, demokraatia sellist kõrvalejätmist, selline suhtumine tuleb pärast äh, teisi solvavaid tegevusi Hollandi valitsuse poolt, näiteks äh, on nad blokeerinud Rumeenia liitumise Schengeni piirkonnaga ning piiranud ka tööturgu. aitäh, härra Piaran, üheks minutiks, palun. aitäh, president, ma olen nõus äh, sellega, mida ütles volinik Reding, portaal, kus on võimalik äh, anda sisse kaebusi teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike vastu, eriti Poola inimeste vastu, on Aki kommentääri rikkumine Poola kodanikuga äh, parlamendisaadikuna äh, olen ma solvunud sellise algatuse üle, mis näitab üles ekstremistlikku ebatolerantsi aga äh, mind hämmastab see, mida on siin üles näidanud Holland, äh, riik, millel on olnud aastaid väga head kontaktid Poolaga. tahaksin tänada kõiki inimesi, kes on meid aidanud ja öelda, et äh, Poola sisserändajatel on alati väga head kavatsused, loodetavasti ei juhtu midagi sellist kunagi üheski teises liikmesriigis. aitäh ja nüüd üheks minutiks äh, härra Repo. austatud härra president, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest minu jaoks on oluline, et Euroopa Parlament väljendaks selget hukkamõistu igasuguse sallimatuse vastu päritolul põhinev diskrimineerimise keeld on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest Hollandi Vabaduspartei veebileheküljel kutsutakse otse üles diskrimineerimisele ja seda ei tohi lubada. hukkamõistu väljendamine on eriti tähtis seepärast, et lasub risk, et taolise tege-, et taoline tegevus levib ka teistesse liikmesriikidesse. eelarvamustele õhutamine viib kiiresti etniliste lääne headeks ja halbadeks jaotamiseni Äh, parlament äh, peab järjepidevalt takistama sellise etnilise jaotuse levikut, suur tänu. suur aitäh, üheks minutiks härra Van Hekke. Äh, palju kära, vähe villa või palju kära ja millestki see ilmselt kirjeldab kõige paremini seda, mis praegu äh, on Euroopa Parlament selle väikese näitemänguga saavutanud, selle väikese äh, veebisaidi üle. Äh, ega see veebilehekülg jah, ka minu meelest ei ole Äh, väga kena, ma olen nõus kolleegidega, kes on selle hukka mõistnud, kuid see erakond, kes on alati olnud nii legaalse kui ka illegaalse sisserände vastu Hollandisse, peaasjalikult Ida-Euroopast, äh, nendel on ometigi samasugune õigus äh, välja öelda seda, mis nad arvavad. Euroopa Parlament ei peaks sekkuma sellistesse asjadesse me hakkame praegu siin piirama selliste sammudega sõnavabadust, see on väga murettekitav äh, signaal, see on poliitiliselt äh, mittekorrektne ja ähm, me lang-, me peame hoopis tagama sõnavabadust nii kõvasti kui võimalik, härra Posselt härra Wildersi partei ja tema veebilehekülg on äh, kohutavad märgid paremäärmuslikust eh, ekstremismist. Hollandi valitsus lubab sellel juhtuda. Eh, eh, valitsus ei mõista hukka ekspre-, ekstremisme. tahaksin Äh, tulla ühele punktile vastu, mida ütles äh, äh, proua Nikole, minu fraktsiooni kristlikud demokraadid on olnud sellele veebileheküljele selgelt vastu, aga leian, et on oluline, et Hollandi valitsus tervikuna seda teeks, sest et tundub, et nende seisukohta, kohad on üha enam vastuvõetamatud, nad on nõus olukorraga nii, nagu see on loodetavasti tekivad Hollandis varsti sellised tingimused, mille üle me võime äh, Euroopa Liidu liikmetena uhked olla. aitäh, härra Philip Kleis! suur tänu, härra president! mulle ei meeldi see samuti, et Poola rahvusest pärit inimesi või, või teisi rahvusi äh, Äh, toodakse esile ja näidataks neile näpuga, nende seas on ju väga palju ausaid inimesi, kuid see PVV äh, veebisaidi mõte on selles, et toodakse esile võimalikud probleemid. Euroopa Parlamendis on äh, saadikud, kes arvavad, et Schengeni ruumiga on kõik väga hästi ja probleeme ei äh, Äh, tule. tegelikult oli piiride avamine puhas kingitus organiseeritud kuritegevusele. Äh, räägitakse siin poliitilisest korrektsusest ja, ja käitumistavadest, aga võib-olla oleks mõttekam hoopis äh, rääkida avalikult nendest probleemidest ja nendega tegeleda, kui siin teha suuri sõnu. Euroopa Parlament peaks tegutsema nii, et olukord Euroopas paraneb, mitte ainult ei kritiseeritaks. suur tänu ja nüüd äh, Venemaa presidendivalimiste tulemused selle resolutsiooni kohta käivad hääletusselgituses, äh, härra Kaminski saab esimesena sõna. Äh, daamid ja härrad, see, mis me nägime toimumas Venemaal, tegelikult tehniliselt ei olnudki valimised. oli mitu kandidaati, reastatud üles hääletussedelitele ja valijad võisid käia valimisjaoskondades ja oma hääle anda, aga äh, järjest rohkem ja rohkem on kuulda seda, et äh, rikkumisi oli väga-väga palju. ja sellepärast me ei saa rääkida õiglastest valimistest. Need kandidaadid, kes olid äh, valitud presidendile kõige suuremaks ja tõeliseks ohuks ei saanud üldse luba oma kandidatuuri üles seada ja sellepärast ei saanud mina Euroopa Parlamendi resolutsiooni sugugi toetada. see küll mõistab hukka selle, mis nende valimiste ümber toimus, kuid ei ole piisavalt jõuline, me peame natukene tugevamalt kritiseerima. härra Hänen saab järgmisena sõna üheks minutiks. suur tänu, härra president. iga riik on tundnud Putini revanšimeelsust Baltikum, Valgevene, Moldova, Gruusia kahe tuhande kaheksandal aastal ja Aserbaidžaan. ja tegelikult ei pea olema Venemaa naaber selleks, et nende viha endale saada, näiteks ka meie suursaadikud äh, on taga kiusatud äh, ja Litvinenko juhtum ja, ja ohustatud äh, ja ähvardatud diplomaatilise korpuse tagasikutsumisega. miks Venemaa seda teeb? ma arvan, vastus on selles, mida sakslased ütlesid, et on Äh, oma siseprobleemide eksportimisega on tegemist, see tegelikult äh, on kõik selleks, äh, et Venemaa ebakindel süsteem tõmbaks tähelepanu mujale. ja sellepärast ei, ei ole liberaalne mitmeparteiline süsteem Venemaal kasulik mitte ainult Venemaa jaoks, vaid kõikide meie jaoks, suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Uspaskitš. palun, härra Uspaskitš. suur tänu, härra president. ma hääletasin selle resolutsiooni poolt ja seda kahel põhjusel. kõigepealt äh, ma osalesin valimisvaatlusmissioonil tuumavalimiste ajal ja ka presidendivalimiste ajal rääkisin erinevate kandidaatidega ja kellelgi ei olnud tegelikult äh, mingisuguseid vastuväiteid äh, valimiste korraldamisele ja me ei saa seega öelda, et valimised oleksid olnud ebaõiglased. Euroopa Parlamendil ei ole moraalselt õigust teistele ette kirjutada oma seisukohti Euroopa Liidus on ju samuti inimõiguste rikkumisi, inimesi äh, pannakse pidevalt äh, käeraudadesse ja takistatakse neil äh, oma valijatega kohtumast ja avalik ringhääling laimab inimesi. ma arvan, et ähm, Euroopa Liit äh, käitub väga salakavalalt ja me üritame varjata neid kuritegusid poliitiliste oponentide vastu, mis viiakse äh, ellu siin meie territooriumil, iga aasta on tohutult inimesi äh, poliitilistel kaalutlustel kohtustes ja inimesed saavad alles, ma ei tea, kümme-viisteist aastat hiljem, pärast seda, kui karjäär on juba rikutud, ennast kaitsta. vabandust, nüüd härra Stadler saab sõna härra Stadler, palun. aitäh, härra president, mul on väga hea meel, et härra Uspaskitš enne mind sõna sai, sellepärast et ma võin kinnitada omalt poolt seda, mida nägin mina vaatlejana Venemaal, ma olen härra Kaminskiga nõus. me üks Tšehhi kolleeg ütles äh, mulle, et äh, valimised äh, olid väga ebaõiglased aga meie üritame siin justkui Venemaale õpetada äh, teisiti mõtlemise austamist ja pluralismi, aga samas me seda ise siin kojas ei luba. Venemaa ja venelased ei ole mingisugused alaealised lapsed, keda tuleks õpetada, nad peavad ise jõudma demokraatiana ja selle valimistega nad äh, jõudsid selle stabiilsuseni ja nad ei taha minna tagasi nendesse aegadesse, mida nad elasid läbi Jeltsini ajal. nii et meie siin äh, lihtsalt praegu ekspluateerime Venemaad. suur tänu, härra Bielan saab järgmisena sõna. suur tänu, härra president, kaks eelkõnelejat on minu meelest väga selgelt näidanud seda, kui tõhusalt Venemaa oma asja ajab ja oma mõjuvõimu suurendab. Venemaa peamine probleem täna peitub selles, et seal ei ole poliitilist pluralismi, see on ilmselge, ja et meediavabadust on nii oluliselt kärbitud presidendivalimistel ei saanud osaleda kõik kandidaadid, kes seda soovisid ja seega need ei ole esinduslikud valimised olnud. lisaks sellele valimiste korraldamine äh, ja valimisseadust rikuti üsna ilmselgelt, nii et äh, seda kõike tuleks analüüsida. suur saavutus on aga olnud see, et Venemaa ühiskonnas oleme me näinud äh, opositsiooniliikumised ärkamist ja Äh, nad on astunud vastu sellele, et äh, riigi saatus sõltub sellest, mida arvab äh, administratsioon. ma olen nõus, et me peaksime demokraatliku opositsiooniga rohkem läbirääkimisi pidama ja praegust ametivõimu piirama valimisseadust tuleks muuta, erakondade loomine peaks olema lihtsam, kodanikuvabadused peaksid olema paremini tagatud, Brüssel peab aga pidevat koostööd tegema Venemaaga. nüüd saab sõna järgmisena härra Rebo härra president, olukord Venemaal põhjustab äh, jätkuvalt muret, samas tuleb tunnustust avaldada sellele äh, tõelisele arengule, mida me oleme pärast kommunismi Venemaal näinud. presidendivalimistele polnud vajadust äh, igasuguste trikkide või rikkumiste järele, sellepärast et Putinil polnud arvestavat konkurenti Venemaa opositsioon peaks koonduma või vähemalt suurendama koostööd, sellepärast et nende ühiskandidaat saadaks valim-, ühiskandidaadi saadaks valimistel märksa suurem edu. õhus on aga tunda muutusi, pärast detsembrikuiseid tuumavalimisi on Venemaa kodanikuühiskond aktiviseerinud seninägematul kombel ja Putinil on ka lasknud sellel juhtuda president Putin peaks nägema, et kahe tuhande, et uue sajandi teise kümnendi Venemaa ei ole enam sama Venemaa, mis oli kaksteist aastat tagasi, kui ta võimule tule, kui ta võimule tuli. Araabia kevadelaadset riigi kukutamist me Venemaal aga ilmselt ei näe. Venemaa peab ise demokratiseeruma. Euroopa Parlamendil on aga roll siin suur seda protsessi toetades. suur tänu, äh, härra Rebo, järgmisena saab sõna proua Andrik Jeene. suur tänu, härra president, ma toetasin seda resolutsiooni, kuigi ma ei arva, et see annaks õiglase hinnangu presidendivalimiste kulu kohta Venemaal, on väga oluline märkida, et Euroopa Parlament ähm, on andnud oma hinnangu nendele valimistele ja see hinnang on äh, väga selgesõnaline, need valimised ei olnud vabad ja need valimised ei olnud õiglased eelmise aasta tuumavalimised detsembris ja märtsikuised presidendivalimised, nende tulemused on väga küsitavad ning äh, valimiste võitjate legitiimsus on samuti küsitav

euroopa liit saab jätkata suhteid venemaaga nagu öeldakse inglise keeles business as usual ka see on küsimärgi all. proua jäädenmägi järgmisena keda ei ole ka saalis ja seega saab järgmisena sõna härra Posselt. president Putin ei ole demokraat ning seetõttu mina leian, et me oleksime pidanud resolutsiooni sõnastust karmistama. juhiksin tähelepanu mõnedele asjadele, mis minu arvates tuleviku seisukohast on oluline. kõigepealt opositsioonil peab olema meeleavalduse vabadus, teiseks kõik opositsioonijuhid, kes on endiselt vahistatud, tuleb koheselt vabastada ning kolmandaks peaksime hoolitsema selle eest, et Venemaal tekib vaba meedia, see on vabade valimiste eeldus ning neljandaks on vaja Äh, uut erakondade registreerimise protsessi, mis peaks olema tõeliselt demokraatlik, meil on vaja tõelist äh, pluralismi, äh, mitte seda, mis juhtus tuumavalimiste ajal ja kui olukord ei muutu, siis meil on ainult Putini türannia ja ei mingit demokraatiat Venemaal. aitäh! üheks minutiks härra Takula. suur tänu, härra president, mina toetasin seda resolutsiooni Euroopa Liidu Euroopa Liit ja Euroopa Parlamendi saadikud peavad võitlema oma väärtuste eest, meie peame toetama poliitilist reformi Venemaal ja me peame pingutama selle nimel, et ka Venemaal oleksid kord äh, valimised vabad, praegu see nii ei ole kui me vaatame asjadele meie vaatevinklist ja meie väärtuste kohaselt, ei ole Euroopa par-, ei ole ei Venemaa tuuma ega ka president valitud legitiimselt ja see on muidugi suur probleem, me peame nendega tegema koostööd, peame toetama nende demokraatlikke püüdlusi, kuid minu meelest peaks Euroopa par-, Euroopa Liit nõudma uute valimiste korraldamist. istume siin Strasbourgis täna ja tuletaksin meelde, et Strasbourgi Euroopa Nõukogu eh, omab samuti teatud kohustusi Venemaa suunas Ehm, ja põhimõtteliselt on ju tegemist inimõiguste küsimusega ja Putin võiks inimõiguste ehm, alaste kaebuste puhul väga palju ära teha, nii et oluline on see, et ühe, väga kiiresti kutsutakse kokku uued valimised, see on Putinile ka kasulik, ehm, sellepärast et kui neid Euroopa Liit peab nõudma neid uusi valimisi, see on ilmselge. härra Zaborska, palun hlasovala som za predložené mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, kuigi ma leian, et see resolutsioon ei ole piisav. siin kirjeldatakse puudujääke, mis esinesid valimiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. mina aga olen täiesti kindel, et nende valimistega manipuleeriti. mina kasvasin üles kommunisti tingimustes ja ma tean, mida see tähendab Äh, ma tean, äh, mida tähendab see, kui valimise osalusprotsent on saja protsendi lähedal ja selline protsent saavutati Venemaa paljudes piirkondades. Euroopa Liit on äh, oluline tegija ainult siis, kui me ei anna šantaažile järgi, me sõltume Venemaa naftast ja gaasist, samas aga sõlt-, sõltub äh, Venemaa rahast, mida me nende toorainete eest maksame. me peaksime Putinile saatma sõnumi, et äh, parlament äh, jälgib tähelepanelikult, mida ta teeb ja kui ta hakkab kasutama survemeetmeid rahumeelselt meelt avaldavate kodanike vastu, siis täpselt nagu Valgevene puhul oleme valmis meetmed tarvitusele võtma. aitäh ja härra Landsbergist saab viimasena sõna, palun aitäh president, mina hääletasin kogu resolutsiooni poolt, vaatamata sellele, et äh, tekst oleks võinud äh, selgemalt hinnata neljanda märtsi äh, võltsitud valimisi. mina tahaksin teatada, et ma olen esitanud ühe muudatusettepaneku A1 põhjenduspunktide ossa, see aga menetluslikel põhjustel ei läinud läbi niisiis äh, muudatusettepanek ütleb, et me peame võtma äh, väga tõsiselt äh, Venemaa valimisprotsessi, praegune protsess ei ole, sellel puudub võistluse element ja seega ei ole see legitiimne. aitäh. ja nüüd läheme edasi siis Kasahstani resolutsiooni juurde ja kõigepealt saab sõna härra Kaminski president, lugupeetud saadikud, geopoliitiliselt on Kasahstani roll väga oluline. tema roll on oluline mitte üksnes oma regioonis, vaid ka Euraasias. siiamaani on Kasahstan olnud riik, mis on suutnud vältida Äh, usulisi ja rahvuslikke konflikte, mis selles maailma regioonis on väga tavalised. Äh, ning äh, sellise tolerantsuse eest peaksime me Kasahstani eriti hindama. ning seetõttu olemegi väga mures selle pärast, mis juhtus möödunud aasta suvel meeleavaldustel osavõtjate surm, see valmistas muret kogu maailmale ning seetõttu olen ma rahul sellega, et Kasahstani võimud, nagu viimane info näitab, on äh, üritanud siis äh, Äh, inimesi, kes nendes sündmustes osalesid, kohtu alla anda. me peame saatma väga selge sõnumi, demokraatia on midagi sellist, mis on kõigile siduv ja keegi pole seadustest kõrgemal, aitäh. E, suur tänu. E, järgmisena saab sõna Daniel Hannan, kes on aga saalist lahkunud ja seega saab sõna härra Murphy. suur tänu minu fraktsioon Euroopa Vasakpoolsed on esitanud üsna mitu muudatusettepanekut, et toestada seda olulist resolutsiooni. ma mõistan hukka eelmise aasta detsembris läbi viidud veresurma Kasahstani äh, võimude poolt, ma mõistan hukka meediakontrolli äh, ajakirjanike Äh, tagakiusamise, ma toetasin naftatöötajate streiki algusest peale, sellepärast ma arvan, et kõik nende nõudmised on täiesti õigustatud ja ma ta-, äh, ma öö, äh, tahaksin siin toetust avaldada kõikide Kasahstani rahva julgustele nende rõhumiste ees ma jäin erapooletuks sellel hääletusel, sellepärast et vaatamata sellele, et see resolutsioon toob välja väga palju tõsiseid küsimusi, on siiski inimõiguste äh,

Dziękuję bardzo. I ostatni głos należy e, do pana posła Tanoka. Bardzo proszę. härra Tšanak, meie fraktsioon jäi erapooletuks selle resolutsiooni osas. Kasahstanil on väga suur roll Kesk-Aasias muidugi stabiilsusele. Euroopa Liidu ja Kasahstani suhted on juba väga head, seda koostööd tuleks tugevdada, eriti dialoogi osas inimõiguste ja kaubanduse kontekstis, vaatamata ja lisaks ka terrorismi ja narkokaubanduse osas me toetame seda, et lõpuks ometi on äh, vangistusest äh, vabastatud äh, poliitilised vangid ja me tahaksime toetada kõiki jõupingutusi, mis Kasahstan on teinud inimõiguste parandamiseks ja tuleb juur, juurelda seda naftatöötajate mahalaskmise juhtumit ja, ja kõike tuleks teha ja tuleks järgida OSCE suuniseid. FBI vedas ühte juurdlust ähm, ja andis oma raporti, aga meile tundub, et see oli siiski liialt valitsuse vastane ja, ja kuivõrd see on siin ära mainitud, jäime me praegu erapooletuks ja tundub, et me oleme samale positsioonile jõudnud kui kuue, kuigi täiesti erinevatel kaalutlustel. suur tänu! Läheme edasi. olukord Nigeerias, äh, hääletusselgitused, härra Stadler esimesena, palun. president, ich habe für diese äh... Uh härra juhataja, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, aga tahaksin äh, juhtida tähelepanu sellele, et äh, me ei näe siin mitte ainult ühte probleemi. islamiriikides üldiselt on olnud mitmeid rünnakuid kristlaste vastu, Egiptuses koptide vastu ja Araabia kevade tagajärjel on muutunud olukord teravamaks. näeme seda Nigeerias, Saudi Araabias, ka Iraagis sest pärast äh, seda nii-öelda äh, vabanemist äh, on Iraagi kristlastest saanud väga väike vähemus, Austrias on samuti väga palju põgenikke selle tagajärjel ja eile ütles Taani minister, et tegemist ei ole religioosse konfliktiga, aga ta on naiivne, see on usukonflikt, see on konflikt, mis mõjutab meie kristlikke vendu ja õdesid nendes riikides. suur aitäh! hääletuse selgituse ajal, lihtsalt informatsiooniks teile, hääletuse selgituse ajal ei, ei ole ette nähtud sinise kaardi menetlust. järgmiseks härra Kaminski, palun. härra juhataja, kallid äh, parlamendisaadikud, äh, täna siin maailmas on kristlased selline äh, usurühmitus, keda äh, kõige rohkem taga kiusatakse mitmetel kontinentidel, kahjuks see leiab aset ka Nigeerias. Äh, meie kristlastena, inimestena, kes äh, on siin saalis, äh, tunneme vendlust oma tagakiusatud vendadega Nigeerias. on hea, et Euroopa Parlament on selles küsimuses sõna võtnud. kahekümne esimesel sajandil ei saa leppida sellega, et Need, kes äh, räägivad äh, sellest, et tuleb oma äh, naabreid armastada, maailma armastada, kristlasi, et neid mõrvatakse, et nende õigused ära võetakse. Ähm, meie palved ja meie tegevused peavad toetama meie kristlikke vendi Nigeerias. Paul Murphy, üks minut, palun. härra juhataja koos sõsarparteiga Nigeerias, Demokraatlik Sotsialistlik Liikumine, Äh, mõistan ma hukka vägivalla Boko Haramis ja äh, sel, sellel organisatsioonil ei ole mitte midagi pakkuda töötajatele ja vaestele Nigeerias, ta lihtsalt õhutab äh, üha suuremat etnilist vägivalda, vägivald, mille panevad toime riigijõud ning korruptiivsed jõud ja see on samuti väga levinud. selline Äh, sellised lõhed äh, etnilisel alusel, sotsiaalsel alusel, äh, siin peab olema massiliikumine, mis võiks ühendada kõik omavahel, aga kohtud, suured ettevõtted, riigivõimud tegelikult valitsevad selle tohutu rikkuse üle, mis on Nigeerias ühe, üks protsent võtab üheksakümmend viis protsenti naftatuludest, samas kui üheksakümmend viis protsenti elab vaesuses jaanuaris olid tohutud streigid Nigeerias mitte ainult äh, naftasüsteemi vastu, vaid nõutakse süsteemi muutust riigis tervikuna. Nigeerias peab tulema võimule töötavate inimeste vaeste valitsus, mis äh, äh, määratleks asju õiglaselt ja näitaks teed tulevikku. suur aitäh! viimane kõneleja selle resolutsiooni küsimuses on härra Posselt. härra juhataja, maailma kaheksa, suuruselt kaheksas naftariik, me näeme, et seal kiusatakse taga kristlasi teiste rühmituste poolt, toimus rünnak katoliku kirikule, näen seda tõestusena, kui me Euroopa Liidus ei ütle, et me kaitseme maailma kristlasi, siis näeme, et see levib me usume usuvabadusse, me usume usku, usurühmituste vahelisse dialoogi õiglastel alustel, aga samas ütleme me, et kui meie ei hoolitse kristlaste eest sellises situatsioonis, siis kes seda teeb? ma arvan, et me peame selle väga selgelt välja ütlema ja ma tahaksin, et äh, proua Ashton samuti ütleks selle selgelt välja ja võtaks siin valdkonnas midagi ette. suur aitäh! ja meie viimane punkt on hääletuste selgitused, mis puudutavad resolutsiooni kuuenda ülemaailmse veefoorumi koha pealt. esimeseks proua Miranda, kes ei ole saalis, seetõttu annan sõna härra Stadlerile juhataja, daamid ja härrad meil oli täna hommikul äärmiselt huvitav debatt, mis puudutab kuuendat ülemaailmset veefoorumite resolutsiooni ja ma arvan, et ka komisjoni ja voliniku seisukoht oli oluline, et me võtame ette samme nende riikide vastu, kes korralikult ei suuda rakendada raamdirektiivi. see peaks saatma sõnumi nendele riikidele, kes äh, on väljaspool raamdirektiivi rakendusele. ütleme neile, et Euroopa Liit Liit võtab seda küsimust äärmiselt tõsiselt, mis puudutab vee hoolikut kasutamist. aga me peaksime rääkima ka sellest, kuidas me kasutame joogivett ning vett üldiselt ning üldvett, nende kahe asja vahel peab olema eristus, ma arvan, et me ei saa lihtsalt vaadata, kui arenguriikide inimesed peavad kasutama sellist vett, mis on mõeldud tööstuslikeks, tööstuslikuks kasutamiseks, meil on vaja inimestele erinevaid veekanaleid. härra Kaminski järgmiseks, palun. Eh, härra president, daamid ja härrad, me oleme praegu äh, siin Strasbourgis äh, nädalal kaheteistkümnendast seitsmeteistkümnenda märtsini ja samal ajal äh, on Marseille's käimas kuues ülemaailmne veefoorum, kus seekord räägitakse tõesti väga tähtsatel teemadel. see on meie maakera enamikule väga oluline küsimus. Aafrikas on piirkondi, kus on väga raske üldse leida vett, kui mitte ilmvõimatu ja sellepärast ma olen äh, nõus sellega, et äh, juurdepääs veele on üks peamisi inimõigusi. vesi on ju elu aluseks ja, ja seega on minu meelest väga oluline, et äh, Euroopa Parlament ja Komisjon tegeleksid selle teemaga rohkem. selle foorumi, ma loodan, et see, see foorum kujuneb väga viljakaks. järgmisena on kord proua Pasescu käes. suur tänu, härra president, mina toetasin seda resolutsiooni sellepärast, et eh, juurdepääsu parandamine veele eh, tähendab inimeste elustandardite parandamist. vee eh, õige majandamine on väga oluline, eriti vaesuse väljajuurimisel ja ma arvan, et äh, keskkonna ja kliimaga seotuvad küsimused peaksid veemajanduses natukene rohkem olema esil ja ka vaesuse väljajuurimisel rohkem e-, esil. minu meelest on väga oluline veeressursse kaitsta ja see peaks olema Rio pluss, kakskümmend pluss konverentsil päevakorras vee tõhus äh, tarbimine on mitte ainult keskkonna jaoks vajalik, vaid ka majanduslik, äh, mõistlik ja seega ma toetaksin äh, riiklike veekavade vastuvõtmist, aga oluline on ka üle vaadata, kui palju on meil võimalust vahendeid anda veemajanduse uuendamiseks. Rumeenias on vee kvaliteet kõige olulisem küsimus keskkonnaõigustiku ellu äh, rakendamisel. suur tänu, proua Pasescu ja järgmisena saab sõna härra Posselt suur tänu, härra president. eelmisel nädalal käisin ma Roomas ja mul oli seal võimalus äh, näha, kuidas äh, FAO ja äh, kohalikud omavalitsused valmistasid seda veefoorumit ette. vee küsimus on inimkonna edasise tuleviku jaoks jaoks väga oluline küsimus ja ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et me peaksime selle rohkem tähelepanu vaatama. Ehm, vesi ei ole mitte ainult eluallikaks, vaid ka võib surma tuua kaasa, see võib kaela tõmmata veepuudusel tõsiseid ehm, mõrvarlikke konflikte. nii et ma arvan, et me peaksime tõesti tagama, nii nagu proua Pasescu ütles, ehm, selle, et meil oleks veemajandus korras ja me ei peaks lubama lausprivatiseerimist tegemist on avaliku hüvega, mis kuulub kogu inimkonnale ja seepärast ma toetasingi seda mm, sellesisulist muudatusettepanekut. veest ei peaks saama spekulaatorite, spekulantide allikas, vaid see on avalik hüve. suur tänu ja nüüd Charles Tannock, härra president, mina toetasin nii, nagu meie konservatiivide fraktsioon üldiselt äh, selle kuuenda ülemaailmse veefoorumi resolutsiooni poolt, arvestades, et üle poole arengumaailma elanikkonnast ei oma juurdepääsu äh, põhilisele Ähm, äh, sanitaartingimustele ja kuivõrd vett on äh, väga vähe, väga paljudes piirkondades on see väga oluline küsimus maailma tasandil peamised äh, eesmärgid äh, on loomulikult veemajanduse kontrolli alla saamine, me tervitame seda, tervitame ka seda, et raport on, resolutsioon on eriti palju tähelepanu pööranud rahu ja koostöö äh, aspektile konfliktipiirkondades ähm, ja sellele, kuidas vesi võiks sellele rahule panustada. pinnavee ja põhjavee ühtne haldamine peaks kujunema tegelikkuseks, see on eriti oluline näiteks Lähis-Ida Äh, rahuprotsessi jooksul, kus juurdepääs joogiveele on kõikidele osapooltele väga äh, terav küsimus. suur tänu, äh, sellega on ammendatud nüüd sõnasoovijate nimekiri ja peatan istungi kuni kella viieteistkümneni